Need kõik on vastu võetud ja sellega vastu võetud ja pannakse tänase istungi protokolli kirja. tuleme nüüd selle nädala päevakorra juurde.